Äh, kirjutan alla kuuele kaasotsustusmenetlusega vastuvõetavale ähm, õigusloomelisele projektile ja need pannakse kirja tänase istungi protokolli. kallid kolleegid, lõplik päevakord